protokollile pole, siis kuulutan protokolli käesolevaga vastu võetud. ja nüüd asume presidendi teadaannete juurde. Euroopa Ühinenud Vasakpoolsed, Põhjamaade Ühinenud Vasakpoolsed ja fraktsioonilise kuulumuseta liikmete sekretäriaat on teatanud mulle edasi teatavad ametisse nimetamised. Nende ametisse nimetamiste nimekiri lisatakse käesoleva osa istungjärgu protokollile ja kui